Item number sixteen. päevakorrapunkt kuusteist, head kolleegid. mul on nüüd hea meel tervitada Horvaatia Vabariigi välisjärgmiste asjade ministrit härra Gordan Grlic Radmani. Dobro došli, tere tulemast välisasjade komisjoni. eelmisel teisipäeval täiskogul tutvustati meile Horvaatia nõukogu eesistumise programmi, mis on väga ambitsioonikas, seda tutvustas meile peaminister Plenkovitš ja nüüd on meil siin siis välisminister. härra Radman oli täna juba ka intekomisjonis ehk kaubanduskomisjonis ja nüüd on ta siis veel siin. tahaksime teiega arutada teie eesistumise välis poliitika prioriteete see on siis pealkirja all Mõjukas Euroopa teie eesistumisprogrammis. ja nüüd pikemalt hüvitamata annaksingi sõna teile, meil on umbes äh, viiskümmend viis minutit, et äh, arutada teie prioriteete. kindlasti on meil terve rida kolleege, kes sooviks ikka sõna võtta. niisiis, tere tulemast taas teile, minister, ja kogu teie meeskonnale. mul oli au teiega kohtuda juba keskpäeval, kui ka pidasime arutelu palun, teil on sõna. jah, suur tänu, härra McAllister. mul on väga hea meel täna siin teiega viibida. Teie rääkisite inglise keeles, nüüd lähen ka mina üle inglise keele võib-olla hiljem. räägin ka horvaadi keeles, sest et on väga meeldiv, et Euroopa Liidu liikmena on ka horvaadi keel ametlik keel. niisiis, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, mul on tõesti väga hea meel täna siin viibida. ja mul on hea meel teile tutvustada äh, Horvaatia eesistumise prioriteete ja ka pidada dialoogi mitmetel teemadel ja eh, tahaksin tervitada ka peaministri Plenkovitši poolt, eh, kes on ka ise olnud eh, selle komisjoni liige. Euroopa Liidu mõju ülemaailmsel tasandil on aastakümneid demokraatia edendamisel nagu ka õigusriigi põhimõte ja inimõiguste kaitse alal olnud tähelepanuväärne kuid paraku ei ole meie mõju siiski nii suur, kui me sooviksime, see on meile suureks väljakutseks. sellepärast me oleme veendunud, et Euroopa Liidu mõjuvõim maailmas vajab tugevdamist ja seda meie välis- ning julgeolekupoliitika, kaubanduspoliitika, arengupoliitika ja humanitaarse tegevuse kaudu. meil on vaja tõhusaid viise, kuidas kasutada ja omavahel siduda kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on. samas vajame me nii head arusaamist kui võimalik muutustest, mis toimuvad meie naabruskonnas ja üleilmselt. ainult sellisel viisil saab Euroopa Liit saavutada äh, tulemusi tugeva osapoolena maailmareenil julgeolekupakkujana ning äh, edendada mitmepoolsust äh, ning reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda. Horvaatia eesistumise rõhk on äh, selles mõttes äh, stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel Euroopa Liidu vahetus ümbruskonnas. me keskendume stabiilsusele, julgeolekule, vastupanuvõimele ja reformidele, mida võtavad ette meie partnerid äh, ja naabrid. ma annan endast parima, et edendada ka laiendamist, sest see on investeering julgeolekusse, stabiilsuse, ärgem unustagem, et ka Euroopa õitsengusse Euroopa kontinent, mille mõnes, mõned riigid on osa Euroopa integratsioonist ja teised ei ole, eh, ei ole pikaajalises perspektiivis eh, võimalik. Kagu-Euroopa riikide turvalisus, stabiilsus ja õitseng peegeldavad otseselt Euroopa Liidu turvalisust, stabiilsust ja õitsengut. olles eh, kõige noorem Euroopa Liidu liikmesriik mõistab äh, Horvaatia väga sügavalt, millised on laienemispoliitika eelised ja Euroopa Liidu liikmesuse äh, eeliseid. seetõttu oleme me valinud Euroopa Liidu laienemise ühe meie prioriteedina eesistumiseks ning Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumine maikuus on äh, oluliseks äh, ürituseks, mis seda tähistab. Euroopa Liidu usaldusväärsus äh, üleilmselt äh, näitab ennast tema edusammudes ja mõjus vahe, oma vahetus naabruskonnas. kuidas me saame olla mõjukad maailmareenil, kui me ei ole mõjukad oma naabruskonnas? Euroopa Liidul on väga häid põhjuseid, miks pühenduda Euroopa maailmajao konsolideerimisele ja mitte lasta ühelgi Euroopa piirkonnal ema, eemale triivida. samas peavad äh, Lääne-Balkani äh, partnerid jätkama reforme ning äh, püüdma täita liikmesuse kriteeriume. liitumise läbirääkimiste avamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga oleks märgiks, et Euroopa Liidu läheneb oma lähimatele naabritele strateegiliselt me ei tohiks ka kasutamata jätta ühtegi võimalust, et aidata Bosniat ja Hertsegoviinat nende teel Euroopa Liidu poole tahaksin rõhutada, et tegemist on ainulaadse riigiga, mille stabiilsus ja õitseng ähm, olenevad kolme mm, rahvus, kolmest rahvusrühmast, kes seal elavad. ning äh, on väga oluline, et äh, see tuleks kasuks kõigile Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele meil on vaja ka rohkem dünaamikat ähm, liitumisläbirääkimistes Montenegro ja Serbiaga ning muuta Euroopa perspektiivi käekatsutavaks ka Kosovole, Kosovole. loodame, et me suudame selle saavutada. Türgi on samuti kandidaatriik ning oluline strateegiline partner Euroopa Liidule. meie suhted ähm, Türgiga on keerukad, meil on omad murekohad, kuid meil on ka selged huvid, eriti mis puudutab rännet. me peaksime olema valmis pidama äh, strateegilist ja programmaatilist dialoogi Türgiga, vastasel juhul me kaotame jätkuvalt oma mõjuvõimu selles riigis, mis on äh, oluline, mm, oluline äh, piirkondlik ja tõusev äh, mõjukas osapool. mis puudutab meie idanaaberlust, siis me soovime idapart-, partnerluse riike tuua lähemale. see on üks äh, meie prioriteete. idapartnerluse tippkohtumine juunikuus on just sellele pühendatud ning me soovime keskenduda sellele, et saavutada kodanike jaoks käegakatsutavaid tulemusi. meie jõupingutused, et leida terviklik lahendus kriisile Ukrainas peavad jätkuma. hoolimata raskustest on vaja pidada dialoogi Venemaaga, mis, teemadel, mis on meie mõlema huvides. olemasolev raamistik, mis põhineb viiel juhtprintsiibil ja äh, nii-öelda kaherööpmelisel lähenemisel on jätkuvalt äh, sobilik ja võimaldab meil äh, piisavalt dialoogi pidada. mis puudutab meie Ähm, lõunanaabrust, siis olles äh, Vahemere riik, on just see meie jaoks äh, väga oluline. olukord on äh, tõesti väga tõsine ja keerukas, me oleme seda arutanud ka varem. loodame, et Berliini konverents, mis toimus pühapäeval, kujutab endast pöördepunkti. on väga oluline, et me ühendaksime jõud rahvusvaheliste partneritega ning oleksime aktiivsed äh, deeskaleerimisel ning leiaksime äh, kõikehõlmava lahenduse kriisidele, saaksime tegeleda väljakutsetega, mis mees seisavad. me peame jätkuvalt keskenduma Süüria, Liibüale, Jemnile, Iraagile, Iraanile ja pärisele riikidele. inimesed selles piirkonnas väärivad võimalust elada rahus ja stabiilsuses ning see tähendab ka suuremat stabiilsust ja turvalisust meie enda kodanike jaoks. Euroopa Liit pooldab ähm, rahumeelset, ähm, kaasavat ja elujõulist lahendust, äh, kestlikku arengut, humanitaarabi, stabi-, äh, stabiliseerimist ning ähm, taas ülesehitamist. eriti tuleks keskenduda rändele ning terrorismivastasele võitlusele, nagu ka äärmuslusele ja võitlusele ähm, vägivaldse ekstremismiga ning me peame äh, leidma viisi, kuidas ähm, äh, pagulastel oleks võimalik, võimalus äh, tagasi pöörduda. ÜRO Agenda kaks tuhat kolmkümmend, selle ellurakendamine ning samuti liikmesriikide tegevus rahvusvahelise arengu vallas on samuti väga olulised punktid meie päevakorras, nagu ka kliimamuutusega võitlemine. selleks on vajalik ka rahastus Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse eelarve jaoks Euroopa Liidu välisteenistusele, et äh, Euroopa Liit äh, saaks tõepoolest olla kaasatud neisse arengutesse. Euroopa Liidu strateegia Aafrika jaoks ja Aafrika koos on samuti üks olulisi eesmärke Euroopa Komisjoni jaoks. Aafrika mandri tulevik mõjutab otseselt kogu maailma tulevikku, meil on vaja pika perspektiiviga partnerlust Euroopa Liidu ja Aafrika vahel, mis põhineb äh, ühistel huvedel väga olulist tööd on vaja ära teha ka Atlandi üleste suhetega. Atlandi-ülene partnerlus on jätkuvalt äh, üleilmselt äh, rahu ja stabiilsuse sammas ning on väga oluline element Euroopa julgeolekus ja õitsengus. kuigi meil on teatavaid erimeelsusi, siis peaksime jätkuvalt äh, tegema koostööd USA-ga stabiilsuse tagamiseks meie naabruses, et tegeleda ühiste ohtudega ning astuda vastu äh, Ehm, sellistele väljakutsetele nagu terrorism, relvade leviku tõkestamine, ränne ja, ja energia ehm, turvalisus. Aasias peaksime keskenduma ühenduvusele ja tuleb leida õige tasakaal suhetes Hiinaga. ühenduvus on meie eesistumise prioriteedi teine sammas ja me mõtleme siin ühenduvust selle kõigis aspektides, majanduslik, taristu, digi, digitaalküsimused, inimestevahelised suhted. me leiame, et see on hädavajalik koostöövahend üha killustuvumas maailmas ning see on ka võtmetähtsusega selleks, et oleksime ülemiselt konkurentsivõimelised. sel aastal toimub kaks Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumist, samuti veel seitseteist pluss üks tippkohtumine. meil on vaja tagada ühtsus ning leida eesmärgid äh, mõlema, ähm, nende kõigi jaoks. meie eesistumine tugevdab jätkuvalt ka strateegilist partnerlust Ladina-Ameerikaga. see äh, kontinent on äh, silmitsi paljude raskustega ja ebastabiilsusega nii poliitikas kui majanduses on ebastabiilsus suurenenud. me soovime siin eriti keskenduda Venezuelale ning äh, aidata nende naabreid äh, tegeleda suureneva rändesurvega. nüüd äh, tahaksin nimetada ka Kanadat, Mehhikot, Brasiiliat, Indiat, Lõuna-Aafrikat, Koread, Jaapania, Jaapanit ja äh, Austraaliat kui meie väga olulisi partnereid äh,. meie väärtused peavad alati kehtima ka rahvusvahelisel areenil. nüüd, mis puudutab julgeolekut ja kaitset, siis siin soovime paremat sidusust praeguste algatuste ja mehhanismide vahel. me jätkame koostöö tugevdamist NATO-ga ning anname tõuke oma kaitsetööstusele, keskendudes eriti VKE-dele ning ähm, teadustööle. ei tohi unustada ka tsiviilaspekti meie ühises ähm, julgeoleku- ja kaitsepoliitikas osana meie integreeritud lähenemisest. kokkuvõtteks, Horvaatia eesistumine algab väga keerukal ajal Euroopa Liidu jaoks ja ka Horvaatia jaoks keegi ei oleks kolmkümmend aastat tagasi endale ette kujutanud, et Horvaatiast saab sõltumatu riik. ja kakskümmend kaks aastat pärast äh, Horvaatia tunnustamist oleme mitte ainult Euroopa Liidu riikide perekonna liige, vaid me oleme lausa eesistuja. me oleme tõesti väga uhked selle üle. sest Horvaatia jaoks on tegemist tõesti ajaloolise hetkega. olla Euroopa Liidu eesistuja toolil. ja see on meie jaoks tõeline privileeg. Horvaatia täitis kõik oma välispoliitilised eesmärgid, aga nüüd on meie eesistumise prioriteedid mitte ainult Horvaatia prioriteedid, vaid need on Euroopa prioriteedid, teie kõigi prioriteedid. ja muidugi on meil ka mõned isiklikud prioriteedid nagu nagu liitumine Schengeni alaga või Eurotsooniga, kuid ma arvan, et need on ka Euroopa prioriteetide hulgas. see motiveerib meid veelgi enam oma ambitsioonides ning äh, otsusekindluses, et äh, juhtida Euroopa Liitu ja esindada Euroopa Liitu parimal ähm, viisil. maailm on täis väljakutseid, seetõttu peab Euroopa olema tugev. suur tänu! Hvala lijepo Thank you, minister, for your suur tänu, minister, sissejuhatava äh, ettekande eest. meil on nüüd kolmkümmend viis, nelikümmend minutit aega mõttevahetuseks ja teen ettepaneku, et äh, äh, kõigepealt siis saavad sõna fraktsioonide esindajad ja sellele järgneb siis teine voor. kõigepealt siis Rahvapartei, kes soovib sõna, härra Kaaler või keegi teine? proua Sovko, palun. aitäh. tavaliselt jah eh, eh, saab koordinaator sõna, mina eh, küsiksin horvaadi keeles, kuna meil on nüüd selline au, et Horvaatia on eesistujariik ja esimest korda on siin Horvaatia peaminister Äh, koordineerib siis Euroopa Liidu äh, välispoliitikat. tere tulemast Euroopa Parlamenti ja selle välisasjade komisjoni. Äh, tere tulemast nende uute ideede tutvustamiseks äh, seoses siis välispoliitika koordineerimise oma, äh, koordineerimisega Euroopa Liidus. me kõik soovime ju, et järgmise poole aasta jooksul Euroopa Liit tegutseks äh, tõhusalt rahu, julgeoleku ja stabiilsuse eesmärgiga. Horvaatias tuleb ka eesistumisega seoses äh, tippkohtumine. ja äh, seal siis te juhite äh, olulist arutelu seoses Põhja-Makedoonia ja Albaania staatusega pärast siis seda ähm, Prantsusmaa Äh, mitteametlikku äh, dokumente. Äh, nagu te ju teate, on seni toimunud, asjad toimunud nõnda, et viimati siis öeldi, et nemad ei saa kandidaatriigi staatust, aga loodetavasti nüüd saab teie eestvõttel siis seda äh, olukorda äh, parandada. aga mul on küsimus ähm, Bosnia-Hertsegoviina kohta. Äh, tegemist äh, on küllalt haavatava riigiga, sellele on põhjendatud neli resolutsiooni, mille poolt hääletas üle viiesaja parlamendisaadiku ja ma soovin, ma leian, et Äh, et komisjon küll ütleb, et äh, meie resolutsioonid ei ole loomult siduvad, aga mi-, mida me siin siis üldse teeme? liikmesriigid peavad äh, ju ka meie soovitusi arvesse võtma ja neid ellu viima, aga kas need põhisoovitused siis tulevad seal tippkohtumisel arutelule näiteks õiguslike pretsedentide kohta ja nii edasi. aitäh, soovin teile eh, palju edu, Tõnina Pitsula saab järgmisena sõna. aitäh tere tulemast Euroopa Parlamenti ja välisasjade komisjoni. Horvaadi eesistuja prioriteet seoses Lääne-Balkaniga on ka igati tervitatav. Horvaatia on üks hil-, viimati liitunud liikmeid, aga tundub, et aastast kaks tuhat kolmteist on nagu poliitiliselt hoog veidi maha käinud ja Põhja-Makedoonia ja Albaania äh, suhtes äh, võetud äh, otsused ka seda peegeldavad, aga meie ütlesime, et see peaks äh, muutuma ja komisjon on nüüd otsustanud välja tulla uue laienemismetoodikaga, mida peatselt tutvustatakse ja kuidas teie Eestis eesistujana kavatsete siis positiivselt äh, neid arenguid mõjutada äh, Zagrebis toimuval tippkohtumisel maikuus, et olukord seoses Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga edasi liiguks. oma soovitustes me äh, pakume välja ka nõukoguga sellist uut koostöövormi. Äh, Liibüas lepiti äh, kokku siis relvarahus, eksperdid ütlevad, et see ei ole veel püsiv, öeldakse, et tuleb palju jõupingutusi teha, aga kuidas Horvaatia, kes on Vahemereäärne riik äh, ka ja tunneb olukorda hästi, äh, saab siis äh, ka oma praegust positsiooni ära kasutada, et ähm, saavutada positiivseid äh, tulemusi niisugustes keerulistes välispoliitilistes äh, kriisides. soovin teile palju edu ja võimalikult äh, vähe keerukaid kriise ja soovin, et liiguksite edukalt edasi kõigi küsimustega. järgmisena saab sõna härra Kutšuk. aitäh. välispoliitika äh, poliitika äh, Ehm, mõõde on tõepoolest äh, väga oluline, kas äh, mind on kuulda? lähtudes sellest, mida mm, proua von der Leyen ütles, temal oli ju Lääne-Balkaniga seoses väga ambitsioonikas kava, mis on igati rõõmustav aga ma arvan, et on viimane äh, aeg ka minevikust õppida, isegi möödunud aastast. me ei tohiks äh, lubada asju, mida me ei saa äh, anda, kui Euroopa Liit ei ole veendunud, et Lääne-Balkani riigid võiksid ühineda liiduga, siis ei tohiks ka seda neile lubada on väga oluline, et meil oleks äh, prioriteedid, näiteks Bulgaaria eesistum-, Bulgaaria eesistumise ajal oli äh, Lääne-Balkan meie prioriteediks. aga äh, äh, siin on jah mitmeid metoodilisi lähenemisi, Prantsusmaa ühelt poolt pakub välja midagi ja teised riigid jällegi midagi muud, nii et kui Horvaatia soovib siin äh, keskset äh, rolli mängida, siis äh, kas teil on mingi oma äh, metoodiline visioon? nii, mis puudutab Zagrebi pea äh, tippkohtumist, siis see on kindlasti väga oluline kogemus, aga on näidanud, et kõik need äh, tippkohtumised äh, tegelikult on üha vähem tähtsad. aastast kaks tuhat kolm Thessalonikis oli väga oluline, seejärel Sofia ei olnud enam nii tähtis, nii et no tuldi välja deklaratsiooniga, mis oli õigeaegne ja nii edasi. siis oli Lääne-Balkani äh, äh, teekaart teemaks, nii et mis on siis Horvaatial kavas Zagrebi tippkohtumisega saavutada? ja edasi te ütlete, et Euroopa äh, näiteks Varnas toimus Bulgaaria eesistumise äh, ajal äh, selline no, oluline kohtumine, mis ei olnud küll väga pikk, aga sai saavutati häid tulemusi, suur tänu, härra Kutšuk. nüüd äh, saab sõna äh, roheliste poolt äh, kolleeg, aitäh. mul oli hea meel kuulda, et rõhustas, rõhutasite ühenduvuse teemat tahaksin äh, jätku küsimuseks uurida, et kuidas te kavatsete äh, seda äh, prioriteeti ellu viia järgmise finantsraamistiku kontekstis. kui me rahalisi vahendeid sellele ei eralda, siis ei ole ju ka tulemusi oodata. teine küsimus puudutab Lääne-Balkanit küsiksin eh, jätkuks Renew Europe eh, kolleegi küsimusele meetodi kohta. kas eh, olete võtnud arvesse ka võimalikku uut me-, metoodikat, mille on avaldanud ESA? kas ESI kas on öö, äh, äh, kavas äh, nii-öelda paotada ust Põhja-Makedooniale või Albaaniale eraldi või ühiselt või siis keelduda mõlemast. kolmandaks, rääkisite strateegilisest ja pragmaatilisest dialoogist Türgiga. mitmel puhul jätsite äh, mainimata inimõigusi Türgi ja Aafrika ja Hiinaga seonduvalt. ehkki oleksite võinud seda teha, nii et äh, praktiliselt siis, äh, mis roll oleks inimõigustel Euroopa Liidu välispoliitikale, äh, poliitikas ja viimaks siis äh, sisemised äh, lõhes, lõhed on osapooli, kes proovivad ära kasutada seda näiteks Hiina on püüdnud viimasel ajal Rootsit kõigutada ja mida kavatsete teha, et Euroopa ühtsust tugevdada ja aidata riike, keda siis äh, välisosapooled äh, eraldi sihikule võtavad. aitäh! Äh, idee, et see reagu ei soovi sõna. kas soovite vastata kohe või teeme siia otsa ka teise küsimuste vooru kohe? tahate kohe vastata? hästi Hvala vam lijepa, uvažena e, zastupnice, gospođo Zovko. E, suur tänu. proua Zovko, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Albaania mm, oli e, Horvaatia jõupingutuste keskmes seoses läbirääkimiste, liitumiste läbirääkimiste alustamisega ja ähm, meie toetasime seda äh, igati. Põhja-Makedoonia osas oli nime teema, mis nüüd äh, õnneks äh, Äh, sai lahendatud Kreekaga, see oli üks tingimus, nii et mulle tundub, et äh, Põhja-Makedoonia on reservatsioonideta ära teeninud liitumisräägime, läbirääkimiste alustamisega. Albaania on äh, teinud kõiki vajalikke edusamme, meie toetame mõlemat kandidaati Bosnia-Hertsegoviina äh, osas, nagu ma ka mainisin, äh, tegemist on meie naabriga, meil on ühine ajalugu ja ma rõhutasin, et äh, meil oleks tarvis, et see riik, riik jääks stabiilseks, lähtudes Daytoni kokkuleppest ja et horvaadid, serblased ja bosnialased säilitaksid võrdsed õigused selles riigis nii et meie jaoks on tähtis, et kõik osapooled jõuaksid äh, püsiva äh, kokkuleppeni äh, valimisõiguse osas ja ka esindatuse küsimuses, see on demokraatia aluspõhimõte Euroopa Liidule ka äh, äärmiselt oluline. Horvaatia on veendunud, et kõik rahvad peavad olema võrdsed, võrdses positsioonis Bosnia-Hertsegoviinas. mis puudutab Euroopa Parlamendi resolutsiooni, siis äh, me oleme, me oleme nii-öelda nõukogu eesistujaga, ka Euroopa Liidu eesistuja ja kindlasti Euroopa Parlamendi resolutsioonid väljendavad äh, Äh, selget äh, sõnumit ja oma eesistumise käigus me ka äh, arvestame neid kindlasti, see on meie kõigi huvides, et me toetaksime Bosnia-Hertsegoviinat Euroopa Liidu poole liikumise teel. suur tänu härra Pitsurile, kes oli ka omal ajal Horvaatia Äh, välisminister äh, aastal äh, kaks tuhat üks novembris see tee alguse sai, pärast Sofiat tuleb Zagrebi tippkohtumine ja võib-olla on hea mõte korraldada niisugune tippkohtumine iga kahe aasta tagant. kõik Horvaatia valitsused on järjestikku andnud oma panuse äh, meie liitumisse Euroopa Liiduga ja härra Plenkovitši valitsus ka on äh, omalt poolt palju teinud ja nüüd olemegi jõudnud äh, eesistuja rollini, kus kavatseme anda oma parima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 tekkis segadus. Because he don't need translation because I speak bulgarian. kuna ma räägin bula-, bulgaaria keelt, siis tal ei ole ju tõlget vaja. Yeah, I am so sorry. Okay. Um, kolegi bugarskom zastupniku sam uh, objasnio, zapravo zahvalio sam se za to pitanje. jah, ma tänasin kolleegi tema küsimuse eest. ta küsis, äh, milline on Horvaatia äh, nägemus äh, Lääne-Balkani küsimusest ja mida Horvaatia kavatseb teha, et Äh, nende positsiooni parandada ja vastuseks ütleksin, et äh, äh, tippkohtumist me ei korralda lihtsalt mitte ainult ürituse korraldamiseks, vaid soovime ka selget tulemusi sellelt ja ma arvan, et see on, see on meie eesmärk. aitäh küsimuse eest inimõiguste kohta. tegelikult ma mainisin küll inimõigusi mitmel korral. Horvaatia jaoks on see väga oluline küsimuses on ka Euroopa Liidu üks põhiväärtusi, inimõigused, õigusriik, vabadus, stabiilsus. me tahaksime edendada inimõigusi kõigis välistegevuse äh, valdkondades ja kavatseme seda ka teha, ka seoses Aafrikaga, mainisin Aafrikat Äh, näiteks Saheli äh, riikidel on tõesti, äh, viiel riigil on vaja meie abi, nende olukord on väga murettekitav ja nad on soovinud mitte ainult materiaalset rahalist abi, vaid ka toetust, et ähm, tagada stabiilsus selles Aafrika piirkonnas muidugi üks äh, inimõiguste ja demokraatia äh, tegevus, äh, tegevuskava peaks ka olema, arvestama kliimamuutuste küsimust, rännet, tehnoloogilisi arenguid, tehisintellekti ja nii edasi, naiste ja laste õigused peaksid olema ka meie prioriteediks. nüüd Türgi kohta ma olen teiega nõus, ma mainisin Türgit, kuna me äh, teame, mis probleemid äh, sellega seonduvad, aga see on väga oluline äh, strateegiline osapool ja meil on tarvis jääda avatuks dialoogile. aga muidugi me oleme mures inimõiguste alase olukorra pärast Türgis ja me mm, mõistsime hukka äh, kõik selle, mis seal toimus, aga Euroopa äh, Liit äh, peab ka leidma viisi, kuidas kolmandaid riike ärgitada inimõigusi edendama, mitte ainult Türgit. see on Euroopa Liidu ülesanne tervikuna. kui Euroopa Liit soovib olla äh, Äh, tugev tegija, siis ähm, peame näitama oma valmisolekut ja aktiivset äh, tegutsemist. ja see on äh, välisasjade nõukogu ülesanne. me kõik oleme Euroopa Liit, teie ka, parlament ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid nagu ka nõukogu ja kõik institutsioonid äh, peaksid ühiselt selle teemaga tegelema. meil on ka äh, delegeeritud minister Nikolina Belnets. nõukogu juurest siis, kes tuleb äh, parlamenti ja, ja on siis äh, nii-öelda äh, sillaks äh, nõukogu ja parlamendi vahel. Hiina kohta ütleksin, et ähm, tegemist on jah, kolmanda riigiga. ja peame arvestama sellega, et tegemist on olulise tegijaga ühelt poolt äh, peame avaldama survet, teisalt peab jätkama dialoogi. mis puudutab Xinjiangi, mainisite, et äh, võiks olla äh, võimalus toetada ÜRO kõiki kolme sammast, siis rahu, julgeolek, areng ja inimõigused. muidugi on tarvis, et Hiina Äh, inimõiguste alane olukord äh, paraneks. täna äh, hommikul oli mul juttu Rootsi parlamendi saadikuga ja ma ütlesin talle, et Euroopa Liit peab üles näitama solidaarsust Rootsi suhtes, et siis kaitsta Euroopa Liitu ja näidata üles meiepoolset äh, toetust ja solidaarsust. aitäh, minister, nüüd äh, jõuame äh, teise vooruni. rahvapartei härra Kaaler, proua Lensak, härra Milan Mann, härra Köster, härra Navrides, härra Neuschel, Neuchel, härra Deli ja ootame siis Jens Stoltenbergi seitsmeteist minuti pärast, Mihhail Kaaler. suur tänu, lugupeetud minister, tere tulemast meie komisjonis, ma istun siin paremal serval. tere tulemast ka minu poolt. mul on väga hea meel, et te olete uhked ähm, eesistumise üle, aga ma, ma tõesti seda sooviksingi, et eesistujad oleksid alati uhked oma positsiooni üle nüüd äh, meil toimus siin ka arutelu Liibüa konverentsi üle, väljendati tagasihoidlikku optimismi ja siis äh, tuli kõneks ka tagasi võetulepingud, millised ja missioonid Sofi-, missioon Sofia taastamine, milline on teie arvamus äh, selle äh, kohta, et äh, taaskasutaks ka laevu ja et me tegeleksime ka asjadega, mida me ei, millega me ei ole võib-olla seni piisavalt tegelenud, nagu relvaembargo taastamine, et see kõik sõltub ju ka et kas me peame kontrollima näiteks mõnda Venemaa laeva või muud mitte NATO liikmesriigi laeva. niisiis, esimene küsimus, kuidas te sellesse suhtute ja teiseks pärast möödunud nädalavahetust, milline mulje on teil jäänud, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, vähemalt need kakskümmend seitse, kes, äh, kes veel on jäänud Euroopa Liitu, kas nad on ühel nõul Liibüa küsimuses? et ähm, kas me oleme üle saanud vastuoludest, kui ma näiteks Prantsusmaa positsioonile et milline on äh, teie mulje selles küsimuses? suur tänu, härra Köster, palun, Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist. suur aitäh, aitäh ka ministrile. härra minister, ma tahaksin tõstatada küsimuse olukorra kohta põgenikega Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina välispiiril. me räägime alati sellest, et tuleb inimõigusi kogu maailmas kaitsta, aga ma arvan, et on väga oluline ja see on seotud ka meie tõsiseltvõetavusega. on väga oluline see, et me põhiõiguste inimõiguste kinnipi-, inimõigustest kinnipidamise osas ka ise oleksime eeskujulikud. tahaksin rääkida sellest, kuidas põgenikke koheldakse Horvaatia ja Portsugalina välispiiril vägivald ja nende allasurumine Horvaatia äh, Bosnia piiril on leidnud ka dokumenteerimist, vabaühendused, ajakirjandus, kuid samuti endine äh, Horvaatia peaminister kommenteeris seda, öeldes, et politsei äh, alandas ning kohtles halvasti põgenikke, võttis neilt ära telefonid ning vääris asjad ning nad jäeti äh, ilma ka õigusest äh, varjupaika taotleda. sellised vägivaldsed äh, rünnakud on ebaseaduslikud ning ja Horvaatias loodab liituda Schengeni alaga, see on positiivne samm liikuvuse parandamiseks, aga võttes arvesse seda, mis piiril toimub usun, et selline Schengeni alaga liitumine tegelikult tuleks küsimärgi alla seada. mida te teete, et sellele vägivallale lõpp teha, kuidas te piiri valvate? ja tagate selle, et põgenike halvasti kohtlejaid ka kohtu ette tuuakse. suur aitäh. kolleeg Rochelle, palun. üks minut ainult, meil ei ole muidu aega. suur aitäh. mina jätkan äh, meie kohalikus keeles. ma tahaksin selgitust järgmise kohta. härra minister, te rääkisite alguses oma prioriteetidest ja mis puudutab põhiseaduslikke muudatusi vastavalt Euroopa Komisjoni soovitustele, tahaksin ma küsida, kas see tähendab seda, et kolme riigi poliitiline esindatus Bosnia-Hertsegoviinas tähendab seda, et luuakse eraldi territoorium jällegi või siis Euroopa Komisjonid soovitusega arvestatakse, tegemist on ühe parima soovitusega üldse, kas see tähendab, et et me tagame poliitilised õigused kollektiivsel tasandil või tähendab see seda, et luuakse kolmas territoriaalne üksus midagi, mis annaks Dayton kolmega, mitte Dayton ühega. suur aitäh. Äh, proua Klaavak EPP-st. suur aitäh ja tere tulemast ministrile Euroopa naabruspoliitika raames idapartnerlus on oluline, sellepärast et selle eesmärgiks on parandada majanduslikku lõimumist ning poliitilist lähenemist, toetada kuue idapartneriga Valgevene, Gruusia, Ukraina ja teised kuulasime siin täna hommikul vastavaid raporteid ning on ilmselge, et Euroopa Liidu prioriteedid ida pool ning Kaukaasias on äh, äh, rahu, õigusriik, jõukus, stabiilsus. tänu assotsieerumus- ja stabiliseerumislepingule, Daytoni lepingutele ning kõikidele järgnevatele lepingutele Moldaavia, Gruusia on jõudnud nüüd järgmise etapini. aga härra minister, ma tahaksin küsida, mil moel Horvaatia eesistuja pra-, plaanib edasi liikuda idapartnerlusega, kuidas te plaanite toime tulla uute väljakutsete ning uue olukorraga, kus need riigid praegu on? suur aitäh ja veel eh, viimased neli kolleegi, vabandan, aga peame kokku tõmbama, härra Mavrides. suur aitäh, härra minister, olen siinsamas. palun pange ka klapid pähe, aitäh oma sissejuhatuses te ütlesite, et väga oluline on võidelda terrorismi, radikaliseerumise ning ekstremismi vastu. me peame ka täpsemad olema selles osas, mis äh, puudutab seda, mis Euroopa Liit saab ära teha. Türgis on uus sultan ametis, Erdogan, kes äh, annab aga välja dekreete ja käske eurooplased ootavad nüüd Euroopa Liidust, kes saaks otsu-, kes otsustaks, mida teha selle olukorraga. ma usun, et võib-olla see, mis teie pakkusite välja, oleks koostöö vormis, aga seda juba pla-, proovisime Türgiga, kukkus läbi. siin ma viitaksin veel kahele veale võttes arvesse seda, et Erdogan on ebaseaduslikult äh, idapoolses osas Vahemerel tegutsenud, eriti mis puudutab äh, Küprose eh, majanduslike huvide eriala, siis siin oli üks ühtne otsus meil võetud vastu, et me loobume sellest poliitikast ning kehtestame sanktsioone ke ning äh, vähendame rahastamist. mida teie teete selleks, et me saaksime midagi ette võtta terrorismi ja äärmusluse vastu, mida Türgi edendab Vahemere idaosas? mida te teete enne, kui me peame tõsiselt kahetsema seda, mis toimub Liibüas ja mujal seetõttu, mis me oleme tegemata jätnud? aitäh, härra Milan Mon! suur aitäh, härra minister! ma tunnen head meelt selle üle, et te rääkisite e, ka mitte ainult idapartnerlusest, vaid ka Vahemere naabritest, rääkisite Liibüa konverentsist, on teisigi riike peale Liibüa, mis on samuti väga olulised Euroopa Liidu jaoks. siinkohal pean silma Marokot, Alžeeriat. ma loodan, et te peate ka neid riike silmas. Maroko on eriti heaks partneriks meile. rääkisite ka Ladina-Ameerikast, et tihtilugu eesistujad unustavad Ladina-Ameerika ära, olgugi et Ladina-Ameerika on Euroopa Liidu jaoks igati äh, traditsiooniline partner. ma soovin, et te ka Venezuelat ei unustaks, jah, ma olen siinsamas, härra minister. homme härra Borrell äh, võõrustab president Guaidot ning ma sooviksin, et Venezuelast saaks üks teie prioriteete. väga oluline, et me võitleksime seal inimõiguste eest ja võtaksime lisameetmeid Maduro režiimi vastu. aitäh, härra Noiser uh,. Thank you very much uh,, minister. suur aitäh, härra minister. istun siinpool, vasakul pool. rääkisite väga palju mitmetest erinevatest äh, konverentsidest, aga üks, ühest ei puudu sinna. Teie võõrustate AKV riikide ühist parlamentaarset assambleed ja Horvaatia peaks seda suurt konverentsi siis korraldama, kus osaleb üle saja riigi. siiani olen kuulnud, et teie valitsus äh, kõhkleb tahaksin küsida, mis on saanud siis sellest konverentsist, kas Horvaatia teeb seda või mitte? aitäh. palun viimane kõneleja. härra Teli, aitäh, aitäh minister, et siia tulite. mis puudutab nüüd teie ülesannet, siis teie peaksite ilmselt, peate kõigepealt äh, veenma skeptilisi liikmesriike ja siis peate jälle usalduse tagama äh, Lennart Barkoni kandidaatide seas. aga esimene osa kõigepealt. ma olen juba näinud kõrgetasemelisi kohtumisi peaministri ja Macroni ja teiste liidrite vahel. kui optimistlik te olete? kas usute, et te suudate läbimurde saavutada? enne mai, mais toimuvat. Further comments from your side um,? Minister, you have the Secretary General of NATO is running five minutes late. Can you do it in ten minutes? Um, NATO peasekretär tuleb kohe, teil on alla kümne minuti aega, kas saate hakkama? viis minutit, kümme, kümme kõige rohkem suur tänu, lugupeetud äh, parlamendiliikmetele, rääkisite Sofiast. Äh, me arutasime seda välisasjade komisjoni komiteega, et me tõepoolest taas elustame selle Sofia äh, programmi. nüüd, mis puudutab Berliini konverentsi pühapäeval. härra Pitsula ju ka ähm, tõstatas selle küsimuse. me saavutasime siiski nii mõndagi. kõigepealt on lootust relvarahule ja ka rahva Äh, relvaembargo kehtestamisele oleme lähemal nüüd midagi, me siiski saavutasime. aga muidugi läheb veel aega ja on vaja teha diplomaatilisi pingutusi, härra Borrell on äh, selles suunas teinud suuri jõupingutusi. nüüd äh, ränne Bosnia-Hertsegoviina, noh, kui rääkida rändest, siis Äh, Bosnia puhul võin ütelda, et Horvaatia kaitseb oma äh, riiklikke piire, mis ühtlasi on ka Euroopa Liidu välispiirid ebaseaduslike sisserändajate vastu ning äh, nende suurte rändevoogude vastu. me teeme seda uhkusega ja see muuhulgas on kõikide demokraatlike riikide kohus. meie seega kaitseme kogu Euroopa Liidu territooriumi. meie Sloveenia kolleeg esitas samuti küsimuse esindatuse kohta. meie kaitseme iga kodaniku õigust elada demokraatlikus riigis ja kaitseme tema õigust valida oma esindajad, mis, see õigus on talle tagatud põhiseadusega. ma ei räägi üldse mingist uuest territoriaalse üksuse loomisest, ei, vastupidi. Horvaatia oli esimeseks, kes tunnustas Bosnia-Hertsegoviina territoriaalset tervist, terviklikkust ning sõltumatust meie prioriteediks. ei ole mitte see, et me looksime kuidagi mulje, et soovime lähenemist, vaid me soovime tegelikult ka läheneda oma idapoolsetele naabritele. selleks on meil vaja toetada ka institutsioone, mis võitlevad reformide läbiviimise nimel ning demokraatia tugevdamise nimel. eesmärgiks on nende suutlikkust tõsta ning saata neid riike teele ehm, mis viib neid Euroopa Liidu poolt äh, soovitatud äh, meetmete vastuvõtmiseni, nii et neile tagatakse Euroopa perspektiiv. Vahemere küsimuse juurde tulles. Horvaatia võtab aprillis vastu Šibeniki linnas Aadria rannikul äh, võõrustab siis ühte konverentsi Vahemere kohta, kus on kohal ka kõik Vahemere riigid. härra Noiser rääkis ka parlamentaarsetest assambleedest, mina võin teile ütelda lihtsalt, et Horvaatia parlament osaleb aktiivselt selles töös ning viimastel päevadel on äh, ka oldud pidevas kontaktis Euroopa Parlamendiga ja ollakse seda üha enam ma ei ole päris kindel, kas sain aru päris eh, viimastest aspektidest eh, seoses Lääne-Balkaniga ja sealsete edusammudega, aga kui me soovime, et Euroopa Liit oleks tugev ja et me aitaksime kaasa rahule ja stabiilsusele maailmas, siis ma usun, et me peaksime kõigepealt ikkagi hoolt kandma oma lähima naabruse üle. me peame investeerima rahusse, stabiilsusesse, sellepärast et nii Horvaatia kui ka Sloveenia saavutused tegelikult peaksid olema eeskujuks neile riikidele, mis praegu Lääne-Balkani raskustes on, nemad võivad jõuda samade tulemusteni, mingit põhjust ei ole siin egoistid olla, me tahame jagada oma kogemusi, oma ekspertiisi. me oleme üle võtnud täiel määral Euroopa väärtused, oleme Euroopa Liidu täisväärtuslikuks liikmeks ning tunneme suurt uhkust selle üle, kui palju on aadrirannikul turiste, kuid äh, tegemist ei ole mitte ainult Horvaatia merega, vaid Euroopa merega. kõik on teretulnud, loodame, et saame ka teie toetust nautida äh, ka äh, ühinedes Schengeni alaga. Euroopa Komisjon on oma rohelise tule juba andnud ja tunnustanud, et Horvaatia on kõik kaheksa kriteeriumit täitnud selleks, et liituda Schengeni alaga. sellest tulenevalt tunneme me uhkust Äh, ka Horvaatia politsei töö üle, äh, mis nad teevad, kaitstes meie piire organiseeritud kuritegevuse vastu, rändevoogude vastu, ebaseaduslike rändevoogude vastu siis. üheks meie prioriteediks on Euroopa, mis kaitseb meid, seda nii sise- kui ka välisküsimustes. Euroopa Liit peab kaitsma ennast ebaseaduslike rändevoogude ning terrorismi vastu. aitäh! lugupeetud minister, kuna te olite Ähm, enne praegust ametikohta Horvaatia suursaadik Berliinis, siis lõpetan saksa keeles. suur tänu, et täna siin olite, võin kõigi parlamendiliikmete nimel ilmselt öelda, et äh, äh, meil on väga hea meel Horvaatia eesistumise alguse üle. see algab muidugi väga keerukal ähm, pöördelisel hetkel. soovin teile palju edu eelkõige Balkani tippkohtumisel mai lõpus ja see on äh, kindlasti oluline ka selleks, et äh, laienemisprotsessi tuleks natuke liigu-, liikumist. ja teil on muidugi ähm, Balkani riigina ka eriline äh, oskus teadmisele osas, nii et palju edu teile eesistumise ajaks!